Il Presidente La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri è stato distribuito. meie istung jätkub, eh, välja on jagatud eilse päeva protokoll, kui mingisuguseid eh, muudatusettepanekuid ei ole, siis kinnitame protokolli. ja nüüd me hakkame vaatama Atlandi üleste suhete seisu pärast USA-s toimunud valimisi ja raportööriks on Francisco Jose Milan Mon. nüüd sõna on raportööril, palun. kõigepealt ma tahan tänada variraportööre, eriti Lambsdorfi, Severnin ja Langendaiki ning samuti neid, kes koostasid arvamused komisjonide nimel ning ma tahan tänada teid kõiki selle koostöö eest,